siin kontekstis peame rääkima ka mõnest muustki asjast, näiteks veest. ja Prantsusmaa ja Belgia on siin kõige suuremad kõnelejad. suur tänu, nüüd ALDE fraktsiooni nimel kolleeg Kaasak, palun